on vastu võetud ähm, esimeste konverentsilt äh, esimesel oktoobril ja teil on kät-, välja jagatud äh, ähm, lõplik päevakorra projekt, ma teen äh, teile ettepaneku viia päevakorda sisse esimes-, järgmised muudatused. esiteks nõukogu ja komisjoni avaldused, mis puudutavad USA Safe Harbor otsuse kehtetuks tunnistamise kehtetuks tunnistavat Euroopa Kohtu otsust ja, ja selle tagajärgi eh, ning eh, majandus- ja eh, eelarvekomisjon on kaks raport, teid äh, heaks kiitnud, äh, mis puudutavad äh, EFSI juhatuse tegevdirektori ja tegevdirektori ametisse nimetamist ja need lisatakse täna, mm, täna hääletustele ja sellega pikendatakse tänast istungit kuni kella üheteistkümne õhtul. kas on vastuväiteid? vastuväiteid ei ole, seega on päevakord koos nimetatud muudatustega kinnitatud. õiguskomisjon on võtnud vastu järgneva immuniteediraporti äh, SWIFT-ga kohta ja tänasel hääletust äh, ja seega pannakse see raport ka tänaste hääletuste juurde ning Euroopa Rahvapartei taotleb äh, arutelu äh, USA Safe Harbor otsuse kehtetuks tunnistanud Euroopa Kohtu otsuse tagajärgede kohta, et sellele arutelule lisataks ka resolutsioon. see vaja on hääletada seda ja sõna saab kõigepealt äh, lugupeetud saadik härra Gonzales Pons. kõnelejal ei ole mikrofoni. Gracias, presidente En efecto, el grupo parlamentario pop-. ma tänan, härra president, Rahvapartei tõepoolest soovib täna pärastlõunal arutada Safe Harbor kohtuotsust ja et resolutsioon võetaks vastu järgmisel osaistungjärgil. meie kodanike ja ettevõtete andmed on vähem kaitstud, kui me eeldasime ja me arvame, et parlament peab nüüd üles kutsuma komisjoni võimalikult kiiresti, päris kohe välja töötama standardid, et lõpeks see juriidiline hall territoorium, mis nüüd on tekkinud selle kohtuotsusega härra Gonzales Pons, meil on arutelu, aga meil on äh, nõukogu ja komisjoni avaldus, aga praegu me otsustame siin resolutsiooni vastuvõtmist. see taotlus puudutab resolutsiooni hääletamist järgmisel äh, täiskogu istungil Strasbourgis. kas keegi äh, sooviks selle poolt sõna võtta? proua Hoolmeier, palun lugupeetud president, lugupeetud kolleegid, ma arvan, et me oleme ühel meelel selles osas, et Euroopa Kohtu otsus mis puudutas Safe Harbor lepingu kehtetuks tunnistamist, on väga oluline otsus. komisjon on äh, Safe Harbor äh, ebapiisavust Euroopa Parlamendi äh, survel tun-, tunnistanud, selge on see, et andmed Safe Harbor lepingu alusel ei ole piisavalt kaitstud, seetõttu on oluline, et parlament äh, osaleks edasises protsessis ja et me ühiselt võtaks vastu resolutsiooni esiteks selleks, et väljendada oma seisukohta ja teiseks, et koos komisjoniga otsida kiirelt meetodit, kuidas meil oleks õi-, korralik koostöö Ameerikaga seoses andmevooga tulevikus, aitäh aitäh, kas keegi soovib ähm, selle vastu rääkida? proua Sippel, palun. proua Sippelil ei ole mikrofoni. Safe Harbor otsus on oluline otsus, mul on hea meel äh, kuulda, et äh, ka Rahvapartei on seda alati öelnud, ma olen kuulnud ka muid asju nende suust. mis puudutab äh, resolutsiooni, siis see parlament on aastaid omanud selge seisukohta Safe Harbor kohta. nimelt me oleme öelnud, et äh, selle lepinguga ei ole andmed piisavalt kaitstud ja me ei pea seda seisukohta veel kord üle kinnitama, vaid äh, praegu ähm, peab tegutsema komisjon, komisjon peab ütlema, mida ta teeb ja äh, see midagi tegemine ei tohi tähendada status quo'd, vaja on uut ettepanekut ja sellele me saaksime siis reageerida okei okay, ma.... aitäh, lugupeetud daamid ja härrad, ma lasen nüüd äh, hääletada härra Gonzales Ponsi äh, äh, ettepaneku üle, kes on poolt, andke käega märku, kes on vastu. ma arvan, et see on tagasi lükatud. kontrollime ja avan elektroonilise hääletuse. kas kõik kolleegid on hääletanud? ma küsin veel kord, kas kõik on hääletanud? hääletamine on lõppenud. tagasi lükatud. Ühendatud vasakpoolsete fraktsioon on taotlenud äh, Euroopa Komisjoni kõrge esindaja ning ase, asepresidendi ning välispoliitika kõrge esindaja avaldus panna päevakorda, mis puudutab olukorda Türgis ja mille pealkiri oleks süütute inimeste massiline tapmine rahumeeleavaldusel ja sõna saab saadik härra Hatši Georgiu. ma tänan, kallid kolleegid, oleks suur-suur viga siin osa istungjärgul, kui me ei käsitleks naabruspoliitika küsimust. väga palju on hukkunuid ja seda mitte hiljuti, vaid viimastel nädalatel ja kuudel on olnud kokkupõrked Türgi armee ja kurdi võitlejate vahel. meil on vaja pakiliselt seda teemat käsitleda täna ja sellest tõuseb tulu kõigile, kui me põhjalikult seda teemat arutame, kallid kolleegid. sest kaose tekkimine on õhus. me peame üles näitama solidaarsust, väljendama solidaarsust Türgi kodanikega. ja selleks meil on vaja põhjalikku arutelu. pärast Araabia kevadet ja pärast seda toimunut keegi ei taha näha Türgi kevadet. kas äh, keegi soovib äh, toetada seda taotlust? kas keegi soovib selle vastu hääletada? Äh, nüüd ma panen selle hääletusele, kes hääletab poolt, palun andke käega märku. kes on vastu? kes jääb erapooletuks? taotlus on tagasi lükatud ja nüüd jõuame järgmise päevakorrapunkti juurde. tegemist on äh, ettevalmistustega Euroopa Ülemkogu viieteistkümnenda ja kuueteistkümnenda oktoobri kohtumisel.